härra Haan. aitäh, härra esimees, lugupeetud äh, komisjoni liikmed äh, siin saalis ja väljaspool seda saali. mul on väga hea meel tutvustada teile täna äh, oma nägemust nendest mõlemast olulisest poliitikast, mis on minu portfellis Euroopa naabruspoliitika ja Euroopa Liidu laienemisläbirääkimised. mul on hea meel teiega, teha teiega koostööd nendes olulistes küsimustes. Teie seisukohad on väga olulised minu tulevase rolli kujundamisel. Euroopa Liit ise sai alguse rahuprojektina läbi piirkondliku lõimumise ja nii laienemispoliitika kui naabruspoliitika on selle suurepärase projekti edasiarendused ning me teame, et umbes kaks aastat tagasi saime me, sai Euroopa Liit äh, Nobeli rahupreemia. ma tahan äh, Euroopa Liidu profiili mõlemas poliitikavaldkonnas äh, teravamaks muuta, Euroopa Liit peab kohapeal olema nähtavam ja koha, rohkem kohal, selleks et esindada meie oma huve ning olla partner meie naaberriikide jaoks. Euroopa Liit peab oma eesmärgid väga selgepilguliselt paika panema, olema enesekindel, äh, mängides oma äh, rolli naabruses ning äh, peab väga selgelt ka oma tööd kodanikele selgitama ning ähm, tege-, tegema selgitustööd välismaal. selline on minu arvates minu missioon, ma näen ette tiheda koostööga Euroopa Parlamendi ning kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendiga. daamid ja härrad, alustuseks laienemisest tulevane komisjoni president Juncker on öelnud, et edasist, uusi riike ei liitu järgmise viie aasta jooksul, sest nüüd on aeg konsolideerida praegust kahekümne kaheksa liikmelist liitu. ning tõenäoliselt ükski tulevane partner pole viie aasta jooksul ka valmis. see aga ei tähenda, et meie tegevus peatuks. otse vastupidi. minu roll saab olema see, et ma aitan soovivatel liit- äh,, liituda soovivatel riikide, riikidel äh, ette valmistada liitumist. kogemused on näidanud, et uusi liikmeid on vaja põhjalikult äh, ette valmistada, et nad suudaksid oma kohustusi täita. minu jaoks on kolm peamist äh, teemat. kõigepealt õigusriik ja põhiõigused, teiseks majandus ning kolmandaks äh, korralikult toimiv demokraatia. Need kolm koos on olulised koos vajaliku haldussuutlikkusega. Need on kriitilise tähtsusega teemad ning läbirääkimistel saab minu leitmotiiviks olema kvaliteet, mitte kiirus. oma mandaadi alguses tulema välja ettepanekutega, kuidas me paremini neid prioriteete saame toetada. justiits- ja äh, õigusküsimustes töötan ma esimese asepresidendiga, äh, õigusvolinikuga, tarbija ja äh, soolise võrdõiguslikkuse ning rände ja siseasjade volinikuga üheskoos. me töötame äh, selle nimel, et võidelda organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, haldusreformi toetuseks ning kohtusüsteemi sõltumatuse tagamiseks. sama kehtib põhiõiguste puhul diskrimineerimist ei tohi eksisteerida riikides, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga. teine kriitilise tähtsusega teema, majandus ja meie jõupingutused majanduskasvu ja töökohtade loomise nimel. ma tahaksin öö, värske pilguga üle vaatada majanduskriteeriumid liitumise puhul. õppigem Euroopa poolaastast ning tagagem, et meie laienemise kriteeriumid tõesti aitavad meie partneritel saavutada neid standardeid, mida neil on vaja selleks, et liituda äh, Euroopa Liiduga ning saavutada jõukus. on vaja äh, struktuurseid reforme, et saavutada edu ja, ja jätkusuutlikkus ning äh, tuua jõukus inimestele. regionaalpoliitika reformidest põhjal soovin ma õhutada ka partneritel läbi viima ähm, äh, konkurentsi tõhustavaid reforme ka nendes sektorites. avalikkuse toetuse saavutamiseks on meil vaja ähm, tööle saada liitumiseelse abi instrument ning töötada ka rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega koos, et saavutada nähtavamaid tulemusi. kolmas kriitiline teema on tõeline ja sügav demokraatia Teie koda ning rahvusparlamendid panustavad ka reformiprotsessi laienemisriikides. Ehm, protsess äh, liigub äh, õiglastest valimistest kuni tõeliselt sõltumatu meedia ja läbipaistva valitsuseni. ma ootan teie toetust ka siin. kavatsen toet-, töötada tihedalt koos ka ehm, kodanikuühiskonna esindajatega ma ütlesin, et me ei soovi oma tööd peatada, pigem soovime töötada veel tihedamalt koos oma partneritega. meil on vaja edendada regionaalset koostööd ning aidata lahendada kahepoolseid probleeme. meie partnerid ei saa Euroopa teel kaugemale jõuda, kui nad ei suuda ületada oma mineviku koormat. ma kavatsen pingutada selle nimel, et stabiliseerida tervet regiooni, eriti soovin süvendada dialoogi Belgradi ja Pristina vahel. Lääne-Balkani riigid peavad olema palju paremini ühendatud nii omavahel kui Euroopa Liiduga. see äh, regioon ei tohiks olla valge laik kaardil, kui me räägime maanteedest, raudteedest või energia, energiavõrkudest. see on meie kõikide huvides, et transpordi ja energia infrastruktuur Lääne Balkanil oleks kooskõlas TEN-T ja TEN-E võrgustikega. seeläbi saame me äh, leevendada piiriüleseid pingeid. regionaalpoliitika volinikuna saadud kogemusi kavatsen kasutada ka selleks, et tagada, et investeeringud oleks tõhusad, hästi juhitud ja sihtotstarbelised. samuti kavatsen ma edendada koostööd äh, makroregioonide vahel Euroopa Liidu sees näiteks soovin ma muuta ajude äravoolu ajude ringluseks läbi liikuvust soosivate programmide. peale selle peab Euroopa Liit olema ka Türgi reformide ankruks ning mootoriks. ma soovin ka kaasajastada tolliliitu, sinna peaks kuuluma ka teenused, hanked ning põllumajandustooted. meil on palju ühiseid huvisid, kuid liitumisläbirääkimised saavad edasi minna ainult siis, kui Türgi liidrid tõesti pühenduvad täielikud universaalsete õiguste ning reformide kaitsele. daamid ja härrad, kui naabruspoliitika loodi kümme aastat tagasi, siis kes oleks võinud ette näha seda ebastabiilsust, mida me oleme näinud nii lõuna kui idapiiride taga? laienemine ei puuduta äh, enam ainult demokraatia ja jõukuse kasvu. see puudutab meie enda turvalisust, meie väärtuste kaitset ning huvide edendamist ja seda praegu kohe. minu peamine, esimene prioriteet on anda parim selleks, et lahendada kriis Ukrainas. meie üldine eesmärk peab olema saavutada selline lahendus, mis äh, võtab arvesse Ukraina territoriaalset äh, äh, puutumatust, sõltumatust, iseseisvust ning samuti ka rahvusvahelist õigust. me peame toetama Ukraina inimeste ja Ukraina riigi õigust võtta vastu ise oma otsuseid. Euroopa Liidu ja Ukraina assotsiatsiooni Eh, lepingu sõlmimine ning teie kojapoolne ratifitseerimine olid teetähised, mis läbi me saame luua eh, tugevama poliitilise ja majandussideme Ukrainaga ning saame tuua suuremat stabiilsust ja jõukust terve Euroopa mandrile. Euroopa naabruspoliitika on äh, raamistik, mis läbi me saame kaasata rohkem nii lõuna kui idariike, aga me peame äh, reageerima kiirelt ka muutuvatele tingimustele. president Juncker palus, et ma tuleksin välja uute soovitustega juba esimese ametiaasta jooksul. ma soovin teiega ka selles protsessis konsulteerida, aga paar asja on juba selged. kõigepealt me peame kasutama diferentseeritud lähenemist iga riigi puhul eraldi. teiseks, naabruspoliitika peab olema paindlikum ning võimaldama meil kiiremini reageerida, kui meie partnerid meid vajavad kolmandaks, me peame tagama, et meil on õiged vahendid koostööks kõigis võtmevaldkondades, nii energia, kaubanduse kui rände puhul. ja neljandaks, me peame tugevdama seda omanikutunnet suhetes naabritega, meil on vaja tugevamat kodanikuühiskonna osalust, kaasa arvatud ettevõtjate osalust. ma tahaksin rõhutada järgmist kui meie partnerid viivad läbi oma reformid, tugevdavad oma riigi valitsemist, peab ka Euroopa Liit täitma oma kohustused. kui meie partnerid ei täida oma kohustusi, peab meil olema selgem strateegia selleks, et kaitsta oma huvisid, säilitada oma mõjuvõim, samal ajal kui me jääme kindlaks oma põhimõtetele. idas on idapartnerlus hea raamistik selleks, et kohaneda uute arengutega ma olen pühendunud sellele, et tagada, et Ukraina, Gruusia ja Moldova saaks meilt piisavalt toetust selleks, et läbi viia oma demokratiseerimise protsess ning äh, vajalikud poliitilised ja majandusreformid. komisjoni Ukraina toetusrühm mängib võtmerolli äh, ka Ukraina, Ida-Ukraina rekonstruktsiooni äh, toetamisel soovin tugevdada koostööd ka Armeenia ja Aserbaidžaaniga ning eh, samuti soovime tihedamalt töötada koos Valgevenega. samuti toetan ma Frederica Mo-, Mogherinit Euroopa Liidu rolli öö, eh, suurendamises ning eh, külmunud konfliktide lahendamises idanaabruses. daamid ja härrad, soovin edendada ka meie dialoogi Venemaaga. Venemaa ei tohiks alahinnata Euroopa Liidu pühendumust oma põhimõtetele kindlaks jääda, aga nad peaksid ka mõistma, et meie naabruspoliitika ja idapartnerlus ei tule Venemaa arvelt. ja nüüd lõunapiirkond. kui ma rääkisin siin diferentseerimispõhimõttest, siis pidasin ma silmas ka neid partnereid, mis viivad läbi põhjalikke reformi, näiteks Tuneesia ja Maroko meil on vaja aidata neid partnereid tõestamaks, et demokraatlik dialoog ja reformid toovad kaasa rahu ja jõukuse. Süüria puhul on meil tegemist suure poliitilise ja humanitaarkriisiga, me ei tohiks lasta en-, seda varjutada kogu meie tegevust meie naabruskonnas. jõupingutused selles poliitilises protsessis peavad jätkuma ning me peame leevendama kannatusi Äh, riikides nagu näiteks Jordaania ja Liibanon. Egiptuse puhul on poliitiline olukord keeruline ning majandustingimused ke-, rasked, ka seal peame me tõhusamalt tegutsema, samamoodi nagu Liibüa puhul, mida me ei tohi lasta langeda kaosesse. me soovime toetada riigivõime äh, seal ning edendada poliitilist äh, dialoogi, et saavutada suurem stabiilsus. samuti panustan ma Euroopa Liidu tegevusse Lähis-Ida rahuprotsessis koostöös proua Mogheriniga. kasutame ära kõiki Euroopa Liidu käsutuses olevaid instrumente. auväärsed saadikud, paar sõna ka Euroopa majandusalast ning Euroopa vabakaubanduspiirkonnast. koos kõrge esindaja asepresidendiga töötan ma selle nimel, et süvendada veel sidemeid meie oluliste partneritega, samas tuleb rõhutada seda, et meie nelja vabadust tuleb austada. Nende vahel valida ei tohi. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit ja Euroopa Liidu naabrid on silmitsi suurte väljakutsetega ajal, kus meie finantsilised vahendid on piiratud. Euroopa Liit peab võtma vastutuse ja keskenduma rohkem nii naabruspoliitikale ähm, kui laienemispoliitikale. ma tahaksin teha tihedat koostööd teie komisjonidega selleks, et tagada, et Euroopa Liit äh, ajab proaktiivset ja sihipärast poliitikat oma partneritega, millest on kasu meie kodanikel. ma asun tööle entusiastlikult, aga samal ajal ka pragmaatiliselt tehkem eh, head koostööd eh, otsustanuvalt ja realistlikult, eh, tihendagem suhteid meie naabritega, juhindudes omaenda Euroopa huvidest. aitäh tähelepanu eest! Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Eine Punkt